kolleegid, alustan meie tänast istungit, eelarvekomisjoni istungit. kõigepealt ma sooviksin öelda, et päevakorras on mõningaid muudatusi. päevakorrapunkt number neli, lepitusmenetluse tulemus lükatakse edasi eh, üksteist kolmekümneks eh, täna pärast hääletust. ja kuna eh, lepitus üheksateistkümnendal novembril keskööl ei saa, jõudnud tulemuseni, siis hääletused Solidaarsusfondi kasutamise kohta ja samuti ka paindlikkusinstrumendi kasutamise kohta äh, lükatakse edasi äh, järgmisele istungile lootustes, et äh, järgnevatel nädalatel suudetakse kokku leppida kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarves. arvamus Federi ja EFSE kohta ehk siis punkt neliteist ning äh, Muressoni raport äh, lükatakse edasi äh, pärast seda, kui hääletatud on regikomisjonis päevakorrapunkt kakskümmend seitse Euroopa piiri ja rannikuvalve tuleb arutusele enne päevakorrapunkti kakskümmend kuus. kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis äh, äh, kinnitame päevakorra muudetud kujul. kallid kolleegid me varsti me tähistame inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat, väljakuulutamise seitsmekümnendat äh, aastapäeva. viimane võeti vastu kümnendal detsembril tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa ÜRO neljakümne kaheksa ÜRO Peaassamblee liikmesriigi poolt ning äh, meie parlament äh, tähistab äh, homme siis seda seitsmekümnendat aastapäeva ning äh, kuigi meile pidevalt meenutatakse, kui oluline see pärand meie jaoks on, ei tohi unustada, et Euroopa institutsioonid on meie põhiõiguste harta ja teiste lepete Äh, hoidjad ja haldajad ja sellega seoses Euroopa Parlament korraldab üheksateistkümnendast kahekümne teise novembrini oma esimese inimõiguste nädala ja sellega seoses sooviksin ka omapoolse sõnavõtuga esineda äh, ühinedes teiste esi-, komisjonide esimeestega. eelarvekomisjon ei tegele eh, põhiõiguste kaitsega otseselt Euroopa Liidus. eelarve ei ole banaalne õigusloomeline eh, otsus, kuid kõik komisjonid eh, ka aluvad oma võimed, oma kohustusi täita ning eh, eelarvete valmistamisel ning uue mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel eh, kohustus meie komisjon tegema kõik selleks, et Euroopa eelarve võiks tõhusalt eh, täita Euroopa komistusi inimõiguste kaitsel Euroopa Liidus ja kõikjal maailmas. Euroopa eelarve peab olema meie väärtuste põhiline kaitse sellega seoses äh, oleme eelarvekomisjonis nõudnud piisavat finantseeringut äh, õigus, põhiõigus, äh, kodanikuküsimuste, kodanike õigussüsteemide kaitse ja kodanikualgatuse kaitse piisavat finantseerimist. Euroopa Parlament on alati nõudnud, et Euroopa Liit jääks oma kohustuste kõrgusele et kaits-, tegeletaks naiste, laste, seksuaalvähemuste õiguste kaitsega. rahvusvaheline kontekst on selline, et Euroopa Liit peab käituma vastutustundlikult ning tegema kõik endast oleneva, et võidelda äh, ühiskonna kõige haavatavamate inimeste õiguste eest. meiepoolne passiivsus äh, oleks süü tunnistamine. Euroopa eelarve eh, peab olema tõhus ja kasutama kõiki võimalikke meetmeid eh, lõpp, lõppeesmärkide täitmiseks eh, ja sellega seoses tuleb eelarve arukalt kokku panna. Euroopa Parlament on kinnitanud ka seda, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik peaks põhiväärtustena kaitsma rahu, demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning meeste ja naiste vahelisi õigusi Eh, ning eh, just eh, selle nimel tegutseb ka eelarvekomisjon ning oleme taotlenud, et toeta-, töötataks välja tõeline asüüli- ja immigratsioonipoliitika ja integreerumispoliitika ning et seda ka finantseeritaks piisavalt. see on ka inimõiguste deklaratsiooni sisu. Euroopa peab austama kõiki, Euroopa peab olema julge kes kaitseb ja hoiab ning äh, sellega seoses äh, peame suutma parandada ka, äh, peame suutma ka mõelda selle peale, mis on immigratsiooni tegelikud põhjused, peame suutma aidata ka koha peal, peame suutma ennetada konflikte ja parandama oma arengupoliitikat. peame tegema kõik selleks, et meie ametid, programmid ja poliitika, mis ähm, et, et nad suudaks tegelikult äh, ka tegele, teha midagi immigra-, migratsioonivoogudega ning äh, teeks kõik selleks, et ähm, see äh, immigrantide voogudega hakkama saada. meil on vaja suuremat solidaarsust, meil on vaja rahu ja jõukust luua päritoluriikides, meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata arengupoliitikale, seal, kus vaesus on kõige suurem Eh, kus kannatused on kõige suuremad eh, ning eh, peame suutma tegutseda koha peal, parandada olukorda päritoluriikides, peame koostööd tegema näiteks Türgiga seoses IPA kahega. Euroopa fondid peavad olema sõltuvuses inimõiguste olukorraga, demokraatia ja õigusriigi oluga. seitsekümmend aastat pärast seda, kui inimõiguste deklaratsioon esimest korda välja kuulutati, on selge, et pikk tee on veel käia ning väga palju on veel vaja ära teha. väga eh, palju eh, on vaja teha selleks, et Euroopa eelarve võiks aktiivselt panustada sellesse, et me oma eesmärgile natukene lähemale jõuaks. sellega seoses on meie jaoks ka suur oluline, suur tähtsus teadusuuringute finantseerimiseks, peame sellel teel edasi liikuma ning tegelema kõik selleks, et meie põhimõtted ei oleks lihtsalt tühi kirjasõna, vaid ka konkreetsed teod tänu Euroopa poliitikale. ning äh, poliitika, selleks, et poliitika ja poliitikud oleks usaldusväärsed, tehkem kõik selleks, et äh, eelarve tegevused oleks meie poliitiliste eesmärkide kõrgusel. Mes chers collègues, vous avez reçu communication des projets de Teile edastati viimaste istungite äh, äh, protokollist viiendast oktoobrist ja novembrist. kui vastulauseid ei ole, siis äh, eeldan, et protokollid on kinnitatud. ning lähme nüüd. Lähme nüüd hääletuste juurde selles osas, mis äh, puudutab äh, järgmist finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. siis äh, palun võtke oma hääletuskaardid ja pange need hääletusmasinatesse ning hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? keegi teie seast, üks teie seast ei hääletanud. hääletus on lõppenud, suur aitäh. esimene hääletus on eh, Neshmi Ali raport, eh, mis eh, puudutab äh, Eh, ühise põllumajanduspoliitika strateegiaga muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud eh, muudatus kuus, kes on poolt, kes on erapooletud, muudatus seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, muudatus kolmkümmend üks, kes on erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu äh, kaheksa. langes ära, sellepärast et kolmkümmend kolm võeti vastu ja kolmkümmend neli äh, sobib kolmekümne kolmega kokku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime. kümme. hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksateist poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend ja nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa ja nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus algas. muudatusettepanek number üksteist. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolt, kuusteist vastuhäält viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, era-, kontrollime seda viiskümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud üksteist poolthäält, kakskümmend kaks vastuhäält, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 viiskümmend üheksa, ütlesin ma. viiskümmend üheksa, viiskümmend kaheksa on tagasi võetud tõesti, viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas kontrollime seda? viiskümmend üheksa, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud kaks, kakskümmend kaks vastuhäält. kuuskümmend on tagasi võetud, kakskümmend, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks põhjenduspunktidest, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist langeb ära. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus on tagasi võetud. kakskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis langeb ära, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, neli vastu ja kaks erapooletut. ja siis kolleeg Kusmüki raport, mis käsitleb ühist põllumajanduspoliitikat selle rahastamist haldamistest seirest, muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. elektrooniline hääletus. kolmkümmend kolm, seda hääletame praegu. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, viisteist vastuhäält. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kümme ja kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist ja muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, üksteist ja viis. hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, neliteist vastuhäält. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kaheteistkümnes kas kõik hääletasid? üks kaart jääb see üksinda, hääletus lõppes ja kaheksateist vastu, kolmteist poolthäält tagasi lükatud siis jah, kaksteist oli see. nüüd muudatusettepanek kolmteist ja muudatusettepanek kuus, eesmärk sama, kes on poolt? vastu. arvan, et tagasi lükatud, aga kontrollime siiski muudatusettepanekud kolmteist ja kuus hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist vastu, viisteist poolthäält. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt. vastu erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu?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 tagasi lükatud, kakskümmend kolm tagasi võetud, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse. vabandan, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, ütlesin kakskümmend seitse ka, aga tegelikult ei ole, kakskümmend kaheksa. kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kolmkümmend kaheksa. hääletus lõppes. vastu võetud üheksateist poolt, kolmteist vastuhäält, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis põhjenduspunktid, muudatusettepanek. tahate hääletada kahekümne kaheksandat uuesti, kontrollime siis kahekümne kaheksandat, kes hääletus algas. hääletame kahekümne kaheksandat uuesti, hääletus algas. kakskümmend kaheksa hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, viisteist vastu. ja nüüd siis põhjenduspunktid. põhjenduspunkt kakskümmend ühe, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse hääletame siin eraldi kaks hääletust, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu tekst tervikuna muudetud kujul. nimeline hääletus algas hääletus lõppes. ja kakskümmend neli häält poolt, kolm vastu, on viis erapooletut, vastu võetud, õnnitleme raportööri. ja nüüd siis äh, proua Eder Kardia Tabal Rubiali raport, Euroopa merendus ja kalandusfond muudatusettepanek nelikümmend kaks ja kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. kontrollime. nelikümmend kaks ja kakskümmend kolm hääletus algas. kas kõik hääletasid? ei hääletanud. hääletus lõppes tagasi lükatud. seitseteist vastuhäält, kolmteist poolthäält. muudatusettepanekud kolmteist, neliteist, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kuusteist, kes on poolt. ja seitseteist ka, vabandust, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend, viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, viiskümmend ja viiskümmend üks, hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, kaksteist vastuhäält. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, viiskümmend üheksa. hääletus algas. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes. vastu võetud kuusteist poolt, viisteist vastuhäält. põhjenduspunktid, kompromiss number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud tulemus pole päris selge, kontrollime seda, hääletus algas kakskümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuusteist vastuhäält, neliteist poolthäält, kakskümmend üks, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus langeb ära, sest et äh, kümme võeti vastu, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kahekümne kaheksandat muudatusettepanekut, hääletus algas. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes. tagasi lükatud, kaheksateist vastuhäält, kaksteist poolthäält. hääletasime siis kahekümne kaheksandat muudatusettepanekut, nüüd kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu. kontrollime kolmekümne kolmandat muudatusettepanekut. hääletus algas hääletame praegu kolmekümnendat, eks ole nad tahtsid kontrollida kahekümne, kolmekümne esimest. oodake üks hetk. praegu hääletasime ju kolmekümne kolmandat hoopis. hääletus lõppes kolmkümmend kolm, oli see, mida hääletasime. seitseteist vastu, neliteist poolt ja nüüd kontrollime kolmekümne esimest. kolmekümne esimene hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksateist vastuhäält, kaksteist poolthäält. ja nüüd hääletame kolmekümne neljandat, kes on poolt? vastu, erapoolt. kontrollime. hääletus algas. hääletame kolmekümne neljandat muudatusettepanekut. hääletus lõppes tagasi lükatud, üheksateist vastuhäält, kaksteist poolthäält. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmkümmend viis, elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, seitseteist poolt, kolmteist vastu häält. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist kuusteist vastuhäält, viisteist poolthäält, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame teksti tervikuna muudetud kujul, kes on, vabandust, hääletame seda nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, neli vastuhäält, õnnitleme proua Kaardia Sabali. ja nüüd siis äh, on meil päevakorras ühinemiseelne abi ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendi vahend IPA kolm ning selle loomine. arvamuse koostaja on Ivana Maletitš, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, kes jääb erapooletuks elektrooniline hääletus algas kõik hääletasid, hääletus lõppes. üheksateist vastu, kaksteist poolthäält, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa on tagasi võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mis puudutab mu põhjenduspunkte, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime, muudatusettepanekut kuusteist, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend kaks vastuhäält, üheksa poolt, seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu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 kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lisad. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksateist vastuhäält, kolmteist poolthäält, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu tekst muudetud kujul. hääletame nimeliselt kõik hääletasid, hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, neli vastuhäält, erapooletuid ei olnud, õnnitleme proua Maletitši. ja nüüd läheme edasi oh.. ja nüüd minu raport. Erasmus, muudatus kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks on tagasi võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd tekst muudetud kujul Eh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole. palju õnne raportöörile, aitäh, ütleb kõneleja. ja nüüd ähm, Diemo Volk, Völkeni raport äh, Euroopa Solidaarsuskorpus muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa ja kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lisad kümme ja seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ja nüüd äh, muud äh, põhjendused üks, kaks poolt vastu, neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kaks suulise muudatuse ettepanekuga poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd ra äh, kogu raport muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, neli vastuhäält, erapooletuid ei ole. nüüd äh, Nejmi Ali teine raport, pettusevastase võitluse programm. kompromiss A, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, neliteist poolt, kuusteist vastu. kontrollime siis ka muudatust kaheksa, üheksa, üheksa. Te soovite kontrollida kaheksat? no siis kontrollime kaheksat, tuleme kaheksa juurde tagasi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, muudatus üks poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud, muudatus kaks poolt, vastu erapooletud, äh, asi pole selge. muudatus kaks, nimeline hääle, hääle, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud Te lihtsalt ei viitsi kätt tõsta. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt ja kolm vastuhäält. vabandage. muudatus kümme poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm poolt, vastu, era-, vastu võetud, nüüd kogu tekst, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne, härra raportöör. nüüd jätkame hääletust täna pärastlõunal kell viisteist null null. nüüd hakkame rääkima Äh, eelarvelepitusest, see käivitus äh, esmaspäeval, üheksateistkümnendal novembril äh, kokkuleppele ei jõutud parlamendi ja nõukogu vahel. seega läbirääkimised jätkuvad lähipäevadel küll ma sooviksin väljendada oma tänu äh, üldraportöörile äh, ja teiste sektsioonide raportööridele, äh, samuti ka ametite teemal kirjutavatele raportööridele, kes delegatsiooni töös osalesid. tegemist on keerulise ülesandega, väga tänamatu tööga, sest me tundide kaupa istume nõukogus, oodates et olukord kuidagi edasi läheks. suur aitäh, et te lõpuni jäite, et me säilitasime üksmeele. ja e, suutsime edasi e, arutleda asja nõukoguga, nõukogu jäi väga jäigaks. E, täname härra Oettingeri volinikku, kes väga tublit tööd tegi kes üritas teha kõik selleks, et jõutaks kompromissile. ma sooviksin öelda ka seda, et äh, me olime täiesti hämmeldunud, sest asi algas hästi. Äh, toimus äh, reedel lõunasöök, kus minuga ühines Daniel Bioti, Paul Rüübich ja Hans Kaier ning meile tundus, et äh, peaks olema võimalik suuremate raskusteta äh, pärastlõunaks juba kokkuleppele jõuda ja siis äh, tekkisid pinged pärastlõunal seoses artikli viisteist kolm kasutamisega, mis puudutab uut finantsmäärust, mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta alguses läbi välja kuulutati ning mis peaks äh, laie-, lubaks lubama laiendada ähm, teadusuuringutele mõeldud ähm, äh, eelarverida äh, ja kui me teame, kui äh, ühehäälselt rõhutatakse seda, kui oluline on äh, teadusuuringud meie tuleviku jaoks, äh, et me ei peaks enam painutama ennast Ameerika või Hiina äh, Ehm, digihiiglaste ees, et Euroopa eh, saaks digitaalselt suveräänseks. ja nüüd eh, põrkusime kokku nõukogu poolse paindumatusega. kuigi on tõsi, et eh, nõukogu ja komisjon üritasid lisaraha lisada, et et see eh, puudujääv nelisada miljonit kuidagi eh, lahenduse leiaks eh, näiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta ehm, horisondi ehm, programmidest ja ka komisjon rääkis uuest programmist, aga need olid kümne mm, miljoni ulatuses, mis olid siit-sealt kokku nobitud, kuid see ei äh, aidanud ja artikli viisteist kolm osas ei äh, muutunud midagi Eh, ainult pakuti välja kõrgetasemelise töögrupi löömine, kus osaleksid eh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad, mida juhataks eh, härra Monti või keegi teine. ning need on sellised klassikalised ettepanekud. seega komisjon pakub välja uue eelarveprojekti, mis peaks reedeks, kolmekümnendaks meile Eh, saadetama, komisjon tuleb pärast seda meile tutvustama kolmandal detsembril, esmaspäeval kell neliteist kolmkümmend ning sellele järgnevalt toimuvad eh, üks või mitu kolmepoolset läbirääkimiste vooru, mis võivad toimuda neljandal, viiendal ja võib-olla kuuendal detsembril. kui jõutakse kokkuleppele, võib Koreper vastu võtta seitsmendal detsembril ning nõukogu kümnendal ning sellises olukorras eh, võiks eh, juba hääletada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvet Strasbourgi täiskogul. ning annan nüüd sõna pearaportöörile Daniele Viotile, kes eh, oma seisukohtadele väga kindlaks jäi et Euroopa Parlament toetas teda juba täiskogul hääletades ning teda toetas ka Euroopa Parlamendi delegatsioon. Daniele, teil on nüüd sõna. suur aitäh, esimees. lubage palun esimese asjana tänada avalikult meie sekretariaati ning äh, kõikide fraktsioonide esindajaid, kes esimesest hetkest viimaseni toetasid äh, viimastel päevadel, aga ka kogu selle eelarveprotsessi arutluse käigus. minu jaoks oli tegemist uue kogemusega, väga oluline kogemus äh, ning äh, see on väga tähtis kogemus, aga ilma äh, tehnilise ja poliitilise toetuseta äh, ilma toetused aga fraktsioonile, et oleks väga raske olnud endale kindlaks jääda. tahaksin tänada teid, esimees, ning kõiki kolleege, kes töötavad ametite teemal ning tänan kõiki kolleege, kes tulid kohale, kes mind poliitiliselt toetasid kogu lepituse vältel. sest äh, selline tugev poliitiline toetus ei ole sugugi mitte igapäevane nähtus, pidime hääletama ka oma Äh, erinevatel äh, äh, kohtumistel, et jääda kindlaks enda seisukohtade juurde. ma ei tahaks praegu pikalt räägida, räägin lihtsalt sellest, mis on poliitiliselt kõige olulisem olnud ja mille, mis teilt kerkisid esile läbirääkimistel, ühesõnaga räägin põhimõtetest millest kaks on väga olulised. ühest rääkisime juba juulikuus, sest see on teema, mis on parlamendi jaoks väga olulised. me ei ole kunagi läbirääkimisi katkestanud. ei ole kunagi eh, lakanud rääkimast Türgis asuvate pagulaste küsimusest ja nende eh, finantseerimisest me rääkinud ministritega, nõukoguga, lepituses ametlikult ja mitteametlikult ning äh, meie jaoks äh, on see küsimus endiselt äh, väga pingeline. teine küsimus oli artikkel viisteist kolm uuest finantsmäärusest. me palusime täpsustusi selle rakendamise kohta ja kasutamise kohta ning leiame, et see instrument Eh, võimaldab öelda, et me ei küsi eh, uusi vahendeid liikmesriikidelt, vaid kasutame paremini neid, mis olemas on. ehk siis need on meetmed, mis on väga olulised meie eh, Euroopa tulevikule. teadusuuringud ja noored. sellele soovisime me kindlaks jääda. nõukogu oli sellele vastu Äh, äh, ja äh, ajas kannad maha ning keeldusid kategooriliselt kaasa tulema parlamendi prioriteetidega. ja nad ütlesid, milliseid teemasid võib rääkida ja millest mitte. tegemist oli ametliku kohtumisega, nad nõudsid meie käest, et me enam ei räägiks neil teemadel edasi mina usun, et äh, me näitasime äh, näitasime äh, kõiki võimalusi sellistel teemadel edasi rääkida oleme täiesti avatud ka kärbetest rääkima, kuid ärge tulge mulle palun eh, ütlema, mida eh, mina, ärgu tulge mulle ütlema, mida, millest ma võin rääkida, millest mitte. meie eh, räägime olulistest otsustest eelarve valdkonnas, meil on samasugune kodakondsus nagu teistel ja meil on õigus sellest rääkida, kui komi-, nõukogu ütleb mulle, et et äh, selles äh, küsimustes äh, ei saa nõukogust üle sõita, siis ma ei saa neile kätt ulatada ja öelda, et teeme siis nii, me võtame siis teie seisukohad üle lihtsalt. kaks kiiret märkust veel. loomulikult on selge et toimuv arutelu ei puuduta järgmise aasta eelarvet. see ei puuduta ainult seda. tegelikult räägitakse jõudude vahekorrast parlamendi ja nõukogu vahel ning räägitakse ka sellest, kas on võimalik anda meie poolt eh, vajalikke eh, päd-, pä-, kas me saame anda pä-, vajalikke pädevusi oma kolleegidele, kes räägivad järgmisest finantsperioodist? selleni jõuame järgmisel läbirääkimiste voorul. meie jääme oma seisukohtade põhimõtetele kindlaks ning eh, see, sellest sõltub see ka, kas eh, oleme usaldusväärsed, tõsiseltvõetavad läbirääkimispartnerid ning äh, see äh, on tegelikult mängus, mitte ainult äh, järgmise aasta eelarve. sellega seoses ja see on viimane asi, mida ma soovin öelda, et arvan, et peaksime põhjalikult rääkima oma seisukohtadest, sest me peame jääma endale kindlaks. sest äh, koordinaatorite kohtumisel otsustati jääda artikkel viisteist äh, punkt kolm arutelu äh, äh, nii-öelda õiguslikuks aluseks läbirääkimistel nõukoguga ning minul on au olla kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta raportöör ja mul on kavatsus selle tööga võiduka lõpuni jõuda täiskogul järgmisel täiskogul, ma teen seda nii pikalt kui vaja, pingutan nii palju kui vaja, aga ma ei saa tulla tagasi Euroopa Parlamenti ja paluda kolleege eh, hääletada eelarve poolt, kui see ei ole meie väärtuste ja põhimõtete kõrgusel. nagu eh, oleme seda juba korduvalt hääletanud sellel aastal mitmel täiskogu istungil, aitäh. suur aitäh, härra raportöör võime plaksutada, võime. teiste sõnadega teadusuuringute osas äh, äh, kasutatakse äh, siis mm, kasutaja pärast soovib nõukogu ühe käega annab ja teise käega võtab. ning nüüd annan sõnad Eh, Jose Manuelile, kes asendab härra Rüüligit. ma teen ka muid kommentaare, mitte ainult eh, rubriik viie kohta, mis eh, puudutab Paul Rüübigit. tänan teid Rahvapartei eest tehtud, nimel tehtud töö eest. tänan mõlemat raportööri ja kõiki variraportööre ja koordinaatoreid. Euroopa Parlament äh, on näidanud, et äh, ning ma tahaksin tänada ka volinikke. ma loodan, et äh, volinik ei tagane nüüd võttes arvesse, milline, äh, milline hullumeelne seisukoht nõukogust tulnud on, nad soovivad minna null koma seitsme protsendini RKP-st ning äh, see näitab, et nõukogu ei austa aluslepinguid ega tunne määruseid, mille ise vastu võtab. üritan selgitada. nõukogu on väga ülbelt öelnud, et äh, Äh, Türgi pagulasfond on kaks miljardit e- eelarvest, üks miljard riikide, liikmesriikidelt ja seda me rohkem ei puutu ning nii see ka jääb. ehk siis võeti parlamendilt pädevus ära ja meelega unustati, et meie oleme samuti eelarvepädev institutsioon. Äh, põhimõtteliselt nad ütlevad oma käitumisega, et eelarves oleme meie kui äh, siin on veel ka lisaks liikmesriike, kes soovivad öelda, et eelarve ei, ei, eelarve olen mina. mõned äh, liikmesriigid seda ka teevad. ning äh, võtsime vastu finantsmääruse ja ma olen hämmeldunud. nõukogu ei ole aru saanud sellest, mille nad vastu võtsid. nõukogu Äh, paneb kahtluse alla finantsmääruse, mille nad ise vastu võtsid. rääkides, äh, rääkida viisteist kolmest ei tähenda mitte midagi, aga kodanikud saavad aru, et nõukogu soovib äh, välja võtta nelisada miljonit, mis on juba lubatud teadusuuringutele. see nelisada kolmteist miljonit, mis Äh, olid äh, juba ette nähtud, mida ei ole kasutatud. Euroopa Parlament soovib midagi väga lihtsalt. me ei soovi raha kaotada ning raha, äh, mis on mõeldud teadusuuringute jaoks, tuleb kasutada. me peame kasutama seda Euroopa konkurentsivõime heaks, tööhõive heaks. ning veel üks küsimus, mis minu meelest on oluline, mida kodanikud ei tea. Saksamaa rahandusminister ei soovi kasutada raha teadusuuringuteks. Saksamaa on riik, mis kõige rohkem äh, tegeleb teadusuuringutega. Saksa kodanikud teavad, et Saksamaa rahandusminister ei soovi teadusuuringutele raha kulutada, see raha on olemas. Prantsuse kodanikud teavad et Saksamaa rahandusminister ei soovi kasutada seda raha teadusuuringute jaoks Prantsusmaal, mis on, eh, kasutab kõige rohkem kahe tuhande kahekümnenda aasta horisonti ja eh, teadusuuringuid ning eh, ei, ma ei üllatuks väga, kui Macronile meeldiks, kui ta teaks, et on minister, kes on rohkem Euroopa vastu. selline olukord ei ole aktsepteeritav. kodanikud peavad sellest teadlikud olema parlament ei ole mitte midagi erilist nõudnud. minu jaoks on see olukord murettekitav. võttes arvesse, kui ülbe on nõukogu, eh, nende seisukoht, et eh, eelarves oleme meie või mõned liikmesriigid, kes ütlevad, et ei, ei, eh, eelarves oleme meie, nõukogu üritab üritab kuidagi välja vingerdada, miks eh, ning eh, eh, miks nad tahavad anda argumente ekstremistidele, populistidele, et öelda, et institutsioonid ei, ei suuda omavahel kokku leppida ning äh, eks ja kokkuvõttes me räägime ju null koma null null ühest protsendist eelarvest. nõukogu sellise suhtumisega äh, annab äh, tõelise kingituse ekstremistidele. aitäh, meil on ka muid argumente, e, ütlevad nad, et Euroopa vastu sõdida ning võib-olla hakatakse nõudma varsti ka aluslepingute muutmist, et öelda, et nõukogu on ainus, kes eelarve üle otsustab ja parlamendil ei ole siin mitte midagi öelda. peame jätkama ja peame näitama kodanikele, et meil on vaja sellist eelarvet, mis on selle sõna vääriline ning nõukogu teeb kõik selleks, et eh, eelarvet vastu ei võetaks. mind ei üllataks sugugi, kui viimasel hetkel tuleks nõukogu lagedale uute ettepanekutega, mis on eh, iseloomult populistlikud, et öelda, et eh, parlament ei soovi eh, kokku hoida näiteks rubriigi viis või muude küsimuste osas, nad üritavad alati kokkuleppele jõudmist vältida. mina leian, et selline seisukoht ei ole viisakas parlamendi suhtes ning äh, see ei aita ka äh, kuidagi kodanikke. suur aitäh teile! Merci! suur tänu! kõigepealt saavad äh, sõna variraportöörid, Jose Manuel ütles juba ära, mis tal öelda oli, proua Hoolmeier ja härra Kolmel suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, mina tahan täna väga lühidalt teha omalt poolt. kõigepealt tahaksin tänada raportööri väga põhjaliku töö eest äh, ja selle eest, kuidas ta seda tööd teeb aga me kõik teame ka seda, et ECR-i fraktsioon esindab hoopis teistsuguseid äh, seisukohti, kõik teavad seda, ma ei hakka neid kordama. ja seetõttu ma praegu äh, selle lühida sõnavõtuga lõpetangi, aitäh. härra Depree, palun. suur tänu, esimees liitun sellega, mida ütles äh, suurepäraselt äh, kolleeg Jose Fernandes. kõigepealt tahaksin tänada teid, mitte lihtsalt äh, tühjad tänusõnad ei ole, need tunnen neid, mõtlen neid sõnu kogu südamest. Teie, kolleeg Vioti, ole, olete näidanud meile ühtsust läbirääkimiste käigus, mis on väga oluline. oluline on see, et parlamendi positsiooni kaitseb parlament ühtselt. Jose Manuel, võib-olla mõned härra Kõlmel nende hulgas leiavad, et me tahame äh, seda, et laseksime lihtsalt asju minna, aga me, me tegelikult olime valmis äh, eelarvet kärpima üks protsent meie rahvamajanduse kogutoodangust ja, ja üks koma üheksa protsenti maksete osas. ma arvan, et ennem ei ole niiviisi olnud, et äh, eelarve oleks nii väike olnud äh, rahvamajanduse koguprodukti küsimuses. ja nõukogu äh, ametlik teadaanne kinnitab seda ka, tegemist ei ole ju mitte ainult äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve teema, aga me räägime juba mitmeaastasest finantsraamistikust ka. ja mõtke, meile suletakse siin uks ka teistes küsimustes, mitte ainult selles küsimuses, meie oma vahendite raportöör sõuab seda, et meil oleks reserv lähtuvalt kom-, meie, meie kohustustest. minu analüüs olukorrast on järgmine. Nad keelduvad meis, meile, kuna me räägime ka mitmeaastasest finantsraamistikust, mitmeaastaste finantsraamistiku aruteludes nõukogu tahab väga rangeid seisukohti summade osas. komisjon teeb ettepaneku üks koma kaheksa, kui ma ei eksi. vabandust, null koma kaheksa parandab kõneleja me tahame kaks koma kolm, me ei saa seda. ei saa ei üht ega teist. ainukene võimalus saavutada tingimused, millega Euroopa Liit suudab võidelda läbikukkumiste vastu, on suur paindlikkus ning reservid ning omavahendid omavahendid, need kolm elementi peaksid minu jaoks olema strateegiliseks lähenemisviisiks meie jaoks ja seetõttu ma leian, lugupeetud esimees, et meie komisjon peab täna andma teile mandaadi, andma meie äh, pearaportööridele volitused teha uus ettepanek, öeldes komisjonile, kallid sõbrad, kõigepealt see mõte, et Äh, äh, viisteist kolm finantsmäärusest lõige, lõiget, see ei olnud meie ettepanekus, see on, tegemist on väga aruka ettepanekuga ja äh, me täname teid selle eest, me leiame, et ettepanek on hea. ja me saame aru, millises loogikas see, millisest loogikast see rap-, ettepanek lähtub. ma soovin, et me annaksime teile nüüd mandaadi ja annaksime oma pearaportööridele äh, Äh, mandaadi teha komisjonile ettepaneku, äh, mis äh, puudutab viiteist kolme, millele meie anname oma rohelist tuld. suur tänu! komisjon ootab teid ja kuuleb teid. komisjonist on kohal meil härra direktor Koppmann, annan talle kohe varsti ka sõna. proua nii, Riadat ei ole kohal, härra Tarand ka mitte, härra Sole, palun First of all. suur aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin mina omalt poolt tänada raportööre ning mm, meie komisjoni esimeest ka selle eest, et nad võitlesid kuni lõpuni ja kaitsesid seda mandaati, mille meie delegatsioonina ükshäälselt neile andsime. ma arvan, et eh, meie jäime oma seisukohale kindlaks ja see oli väga vajalik võib näida naeruväärsena see tegelikult, et me vaidleme siin mõnesaja miljoni pärast vaid. ja seda eelarve raames, mis on äh, sada kuuskümmend tuhat miljonit eurot. aga tegelikult äh, me ei räägigi mitte sadadest miljonitest või miljarditest eurodest, ei, me räägime millestki muust hoopis. me räägime siin Euroopa Parlamendi rollist kaasseadusandjana eelarve küsimustes ja me räägime vajadusest reegleid ellu rakendada äh, sellisel kujul, nagu need on ka vastu võetud. ja loomulikult peame siinkohal silmas finantsmäärust ja selle artiklit viisteist ja lõiget kolm. see on nüüd äh, vastu võetud, äh, seda tuleb ka rakendada ja äh, meie tehnilised tõkked ei peaks olema liiga keerulised ja ma arvan, et me peaksime kasutama, me ei tohiks neid kasutada vabandusena äh, ja me ei tohiks kasutada ka seda sätet vabandusena. ma arvan ka, et äh, tulevased läbirääkimised äh, MFF-i raames äh, juba peaaegu toimuvadki, sellepärast et kõik on praegu oma positsioone kujundamas järgnevaks lahinguks. ja see on kõik ju tore, aga parlamendina peame me oma positsiooni siis kujundama ja sellele ka kindlaks jääma. ja see puudutab ka eelarvet äh, aastaks kaks tuhat üheksateist ja ka kõike seda, mis äh, hiljem aset leidma hakkab. ja seetõttu liitun ma härra Debre üleskutsega äh, me peame komisjonile saatma välja selge sõnumi, et järgmises eelarveprojektis me tahame näha ettepanekut ka Äh, artikli viisteist lõike kolme osas, ma olen täiesti nõus sellega äh, ja mm, liitume siis äh, kõlanud ettepanekuga, aitäh! Euh, suur tänu, härra Sole! ma ei näe siin järgmist sõnasoovijat variraportööri ja nüüd siis saavad sõna need kolleegid, kes sõna soovisid. Eider Kardja, sa palun. suur aitäh, ma räägin väga lühidalt äh, sest äh, kolleegid on palju juba ära öelnud ning kuna on päevselge, et me äh, seisukohad on väga sarnased, niisiis reedel ja esmaspäeval äh, oli selge, et läbirääkimised kukuvad läbi. me ütlesime kõik, et see pole dramaatiline, aega veel on ja on võimalik veel välja töötada uued ettepanekud, meil on aasta lõpuni aega kuid ma pean tunnistama, et ma olen olukorra pärast mures. olen mures, sest nagu siin juba öeldi, meie eelarve on üks eh, protsenti RKP-st ja null koma üheksa protsenti maksetega. me ei saa eh, kuidagi eh, kärpida rohkem eelarvet. ja samas see nõukogu on täitmatu kui oli üks koma üks, taheti ühte, nüüd kus on, oli üks, nõutakse null koma üheksat. kui selleks, kui tahame tugevdada mõnda programmi, tei-, peame kärpima teisi. see, kui me ei kasuta raha, sest ähm, vaatame mingitest sätetest mööda, siis ei ole ka midagi. ühesõnaga, asi on täiesti hulluks läinud. oleme korduvalt rääkinud äh, sellest, et me õhutame populistide populaarset äh, ja me anname ka eh, põhjust Euroopa-meelsetele eurooplastele Euroopast eralduda, sest eh, nemad ei taha sellist Euroopat. me ei suuda neile sellist Euroopat välja pakkuda. see peaks meile muret tekitama ning ma olen mures ka sellepärast, et eh, nagu seda juba reedel ütlesime, võib-olla liialt entusiastlikult et tegelikult äh, meil ei olnud mingeid probleeme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvega. seni, senistel aastatel äh, oli neid probleeme, mis läbirääkimised muutsid keerulisemaks. meil äh, olid selged prioriteedid ning nõukogul on selge eesmärk ehk siis eh, jätkata eh, raha saatmist Türki, meie jaoks eh, on teistsugused eh, põhimõtted olulised, nii et peale selle tuleb jääda komisjoni poolt esialgse projekti poolt välja pakutu juurde ning lõpuks Äh, lõp-, äh, äh, võimaldatakse meile tugevdada kahe tuhande kahekümnenda aasta horisonti, tegelikult kasutades raha, mis oleks muidu kaduma läinud. ühesõnaga, meil on kõik elemendid olemas, et kokkuleppele jõuda kiiresti ja mõistlikult. ja nagu ma ütlesin, kuna nõukogu on täitmatu, ei anna sammugi järele, on, koonerdab, kärbib siit, kärbib sealt ning äh, tunnistab äh, õigust tühiseks artiklit, mis on äh, ametlikult vastu võetud. aasta aega me tegelesime selle määrusega ja nüüd äh, tahame töögrupi luua, et äh, äh, seal kindlaks teha, kas see on kasutatav. kui nõukogu ei taha seda kasutada, siis neil on poliitiline õigus seda teha, aga öelgu siis, öelgu, et on valmis kaotama, ähm, kaotama ära nelisada miljonit, mis on mõeldud teadusuuringuteks, nii et ärgu tulgu meie käest küsima mingisuguseid tehnilisi või poliit- või muid põhjusi, see on poliitiline otsus ja peame sealjuures ütlema ka seda, et kui me finantsmeerusest rääkisime, siis eh, et me kavatsesime kasutada kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, et eh, ainsatki eurot ei kasut-, kaotatakse ära ehm, kasutusfaasis kui nõukogu seda teha ei soovi, siis on nende poliitiline otsus, aga minul on piinlik selliseid sõnu lugeda. Euroopa Parlamendil on endiselt olemas meie prioriteedid ning ärgem unustagem, et Euroopa Parlament on eelarvepädev asutus ning ma loodan, et komisjon kuulab meid praegu tähelepanelikult ja et võtavad arvesse äh, millised prioriteedid on meie institutsioonidel, kõigil on oma äh, loogika, oma poliitilised prioriteedid, aga see kõik on täiesti äh, võimalik, äh, seda on täiesti võimalik kooskõlastada meiepoolse ettepanekuga ning meie ettepanek, võttes väikeseid detaile vähemaks, oli absoluutselt kooskõlas teiste institutsioonide poolt soovituga. Merci, merci pour. suur tänu selle kindlameelse ettepaneku eest või nende kindlate sõnade eest. nüüd saab sõna meie aseesimees härra Sarvamaa. ma ei hakka nüüd meie aega viskama jaa, ma tean, et praegu on õige hetk nüüd äh, mäng uuele tasandile viia ja tuleb äh, selgelt välja öelda äh, see, mida me arvame ja komisjon ja nõukogu kindlasti kuulavad, me võime tegelikult nõukogu kohtusse kaevata selle eest, et nad määrusest kinni ei pea. see on Euroopa Liidu õiguse osa, aga me peame vaatama kaugemale ja ma arvan, et komisjon arvan, võib-olla on välja tulemas millegagi, eh, mis selgesõnaliselt ja siduvalt eh, ütleb, et artikkel viisteist lõige kolm finantsmäärusest kohaldub, seda kohaldatakse. Eh, ja kui see nii on, siis sel juhul ma arvan, et me peame selleks ka valmis olema. aga Äh, enne, kui see kõik paberile jõuab, äh, senikaua peame meie omalt poolt äh, asjad uuele tasandile viima, me peame tegutsema, aga me peame ka selle hetke jaoks ennast valmis panema kui meil lõppude lõpuks kokkulepet ei ole, eh, siis eh, tuleb see kõik meie juurde bumerangina tagasi, eh, siis saavad kannatada Erasmus, Horisont, meie seda ei taha muidugi, aga ma olen nõus, meil on ka oma piirid ja punased jooned ja kui me seda väga eh, selget sõnastust eh, viisteist eh, lõige kolme osas ei saa, siis süüdistatakse meid pärast ja see on ka seotud MFF-iga ja see on see, mida me tahame, see on kõige olulisem praegu. Merci, monsieur Sarvamaa. aitäh, härra Sarvamaa. Jens Kaier tuli just tagasi, ta tegelikult pidi just oma sõnu sekka ütlema ametite osas annan siis äh, meie ametite alalisele raportöörile sõna. ja siis ta räägib äh, meile natukene ametite eelarvest. Jens, palun suur aitäh, ma väga vabandan. Äh, ma pidin mujal olema Äh, ja see kohtumine äh, tuli äh, väga viimasel hetkel, aga mis puudutab ameteid, siis ma olen justkui kahe vahel, sest et reede pealõunal oli meil justkui lahendus juba olemas ja mm, eraelustel põhjustel siis kahjuks pidin ma läbirääkimistelt varakult lahkuma ja nägin dokumenti alles esmaspäeval ja mm, seal ma nägin, et äh, komisjon tegelikult segus sellesse ametite kokkuleppesse, mis meil reedel minu arvates oli juba saavutatud, ma võtsin selle siis teadmiseks. Mm, ja EASO äh, lisarahasid üheksa miljoni ulatuses on nüüd vähendatud äh, ja siin on vähendamisi olnud ka veel mujal ja äh, need on punktid, millest me peame kindlasti veel rääkima ähm ma loodan, et tegelikult suurkokkulepe on olemas endiselt mm, ja et seda enam küsimuse alla ei panda ja et me peame ainult detailide üle äh, veel arutama. ja mina olen valmis veel äh, asju analüüsima äh, ja vaatama erinevaid kulutusi äh, mm, ka selle pilguga, millised kulutused on tõesti väga vajalikud ja mitte, sest et me ei pea kogu raha teisel jaanuaril ära kulutama. Mm, aga mina usun, et teatud ametite rahade vähendamine nii suurel määral, nagu seda tehtud on, on kahjulik. ja seetõttu ma arvan, et tuleb veel asju arutada aga muus osas tundusid äh, mulle asjad üsna üksmeelsed olevat komisjoni ja nõukogu ja minu enda kui alalise raportööri vahel. nõukogu äh, positsioon mm, oli muidugi ka selline, et äh, see ei olnud veel lõplik, aga e-, eesistuja siiski arvas, et see kõik on teostatav aga kui me kõik nüüd äh, tagasi nulli viime ja uus ettepanek äh, tuleb, äh, siis ma arvan, et ka meie sellel saavutatud kokkuleppel ei ole enam alust ja me peame kõike uuesti hakkama tegema. aga see kõik sõltub komisjoni ametnike tarkusest nüüd nemad peavad vaatama, kas oleks võimalik neid asju, mis on juba kokku lepitud, alles jätta Eh, ma vaatan, et siin inimesed noogutavad ja ma tõesti loodan, et see nii ka läheb. Merci Je.... suur tänu. ja lõpetus, nüüd oleme variraportööridega vist lõpetanud või? Monika, sa võid täiendada äh, Jose Manueli äh, sõnavõttu, härra Tarand saab veel sõna variraportöörina ja proua Toma saab sõna pärast härra Tarandit ja proua Hoolmail kõigepealt. jaa, äh, mina äh, tahtsin vaid natukene laiendada siin üht-teist. kõigepealt äh, ma arvan, et on üks teema, mis äh, meil ei ole siin tähelepanu saanud, on see, et äh, nõukogu äh, on ka rubriigis viis suuri vähendamisi ette võtnud ka viiekümne miljoni ulatuses lausa ja mm, see võib tuua kaasa selle, et programme ei ole enam võimalik täita ja Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil peab olema teatud rahalised vahendid ikka tagatud, et me saaksime oma tööd ka eh, teha. see, mis puudutab komisjoni ja parlamenti, on oluline. ja Äh, siin tulevad mängu ka populistid ja nende tegevus, teiseks äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olin ma ka eelarve läbirääkimistesse kaasatud, äh, siis ka läbirääkimised kukkusid läbi ja mm, me peame endalt küsima ja ma arvan, et koordinaatorid võiksid ka kaasa mõelda ja Daniele, sina ka, mida me teeme Äh, siis, äh, kui komisjon tuleb välja ettepanekuga, kus ei ole viiteist lõiget kolm ära toodud, äh, et mis me siis teeme, kui selline ettepanek komisjoni poolelt tuleb, mida parlament siis sellises olukorras teha kavatseb? ning me ma mõtlen siinkohal ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta peale, mis toona juhtus ja seetõttu me peame selle teema peale ka kindlasti mõtlema. ja ähm, mul on tõesti need kogemused aastast kaks tuhat neliteist äh, olemas. parlament võitles väga äh, jõuliselt oma positsioonide eest, aga lõppude lõpuks olime me siiski need nii-öelda pahad äh, selle pärast. ma mäletan seda veel vägagi hästi ning äh, võib juhtuda, et meid nähakse lõpuks kui liigsete nõudjad, nõudmiste esitajaid. meil on vaja äh, finantsmääruse artikli viisteist lõige kolm osas selgesõnalist äh, lahendust ja kui komisjon sellega välja tuleb ja meie omalt poolt seda nõudma ja me peame selle teema peale mõtlema sest äh, võib juhtuda, et komisjon tuleb tõesti ilma selle määratluseta välja mm, ning äh, ja äh, toona ka teises voorus komisjon unustas ära selle, mis esimeses voorus talle oluline oli. nüüd edasi ametite küsimus miinus nelikümmend kuus miljonit oli see äh, täpne arv ja kui Dublin kolm läbi läheb, äh, siis tahetakse seda lisaeelarvega reguleerida, sellest rääkis ka Oettinger, tegelikult ei olnud äh, see tegelikult vähendamine, vaid asi oli Dublin kolmes. ja ta ei rääkinud Äh, sellest viimases voorus, et ta tahab seda täiesti ära kaotada või ära võtta, ei, seal tuli mängu äh, Dublin kolm. ja ma loodan, et komisjon äh, võtab selle kokkuleppe, mille sina läbi rääkida suutsid oma uude ettepanekusse ka sisse. loodetavasti see nii läheb Mm, et me saame selle juurde jääda, milles me kokkuleppe juba saavutame, saavutasime, aitäh. Merci. suur tänu, härra Tarand, palun uh,. Thank you, Mr President, for giving me a floor. suur aitäh, aitäh, et mulle sõna andsite. tahtsin öelda ainult seda, et äh, kolleeg äh, Sole juba võttis sõna ja ma ei hakka enam kordama, mida ta ütles, toetan tema seisukohti ning annan oma kõneaja Isabel Tomaale, kellel on kindlasti palju öelda. Eh bien, puisque madame Thomas a déjà proua Toma, teile juba anti siin kõneaega. palun, kasutage siis ära see võimalus. Isabel Toma, palun. jah, suur tänu äh,, härra esimees, suur tänu, härra Tarand teen lühidalt, sellepärast et toetan põhimõtteliselt kõike seda, mida ju öeldi meie delegatsiooni ühtsuse kohta ennekõike ja ka meie seisukohtade läbimõelduse kohta. ma leian, et need, kes meie ees, eest kõnelesid, meie raportöörid, meie esimees on äärmiselt asjatundlikud ja parlament võib olla uhke nende üle, oma delegatsiooni üle ning nende seisukohtade üle. minu meelest on kaks asjaolu siin, millele tuleb tähelepanu pöörata. kõigepealt nii, ja nagu härra Depree ütles, äh, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. härra Vioti mainis ka seda, kui ma ei eksi. tegemist on jõumänguga, musklite pingutamisega, mis meenutab, mis ühelt poolt puudutab kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat aga äh, komisjon on äh, rigiidne ja mitte esimest korda komisjon kasutab argumenti, mis puudutab äh, meie kohustuste reservi ning artiklit viisteist kolm. tegemist ei ole mingisuguse uue elemendiga aruteludes komisjoni, parlamendi ning nõukogu vahel ning teatises, nõukogu teatises siis täpsemalt on öeldud üsna selgelt, et nõukogu tunneb muret selle pärast, et sellest kujuneb pretsedent. ning äh, sellel võivad olla ebaselged äh, tagajärjed tulevikuks. meie peame kuidagi reageerima sellele siis toetan härra Dupre ettepanekut äh, kirja, mille saadame komisjonile ja kus on selgelt välja öeldud, et meie et me toetuse ja heakskiidu vaimus tervitame äh, komisjoni ettepanekut, mis aitab meil tupikseisust välja tulla nii finantsmäärus kui finantsraamistik, äh, nende puhul on vaja meil sellest tupikseisust välja tuua. ja see on esimene asjaolu, ma toetan siis äh, selles küsimuses äh, Gerard Trepre ettepanekut saata kiri komisjonile ja siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kohta, mitte kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta sellepärast et muidu me lükkame asju alati edasi homsesse ja äh, kuna <laughs> me ei me ei taha jääda siin äh, ajast maha, kahe tuhande kahekümnenda aasta lubadused, me teame küll, kuidas nendega läheb kahe tuhande kahekümnendal aastal, me teame ju, et meid ei ole siin, äh, meid ei ole siis siin enam ja me, miks me, see peaks meid siis nii-öelda huvitama. meie tahame teada, mis äh, juhtub kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. ja siis parlamendi kommunikatsioonistrateegia. teen tõesti kiiresti see on väga oluline. nõukogu tahtis, et kõik oleksid oma kommunikatsioonides äh, väärikad, äh, ei ründaks kedagi, me oleme seda kokkuleppe, sellest kokkuleppest kinni pidanud, oleme lugenud äh, pressiteate läbi ilusasti, mis on, vastab kõikidele hea käitumise põhimõtetele, igaüks pingutab äh, omalt poolt äh, seisukohti omavahel ühitada ja nii edasi ja nii edasi. ja nüüd loen siis äh, äh, nõukogu pressiteadet. samal ajal nõukogu on teinud konstruktiivse ettepaneku blablabla bla, bla, ja parlament eelistas kasutada hoopis blablabla bla,. selline lähenemisviis ei ole kuidagi vastuvõetav. meie peame oma kohustustest kinni ja lubadustest kinni, nõukogu aga mitte. tegemist läbipaistvuse huvides tuleb selle tähelepanu juhtida. kuna selles pressiteates põhimõtteliselt rünnatakse parlamenti, siis ma arvan, et me peaksime ütlema nõukogule, oluline ei ole üksteise ründamine, oluline on see, et meie seisukohad praegu ei ole ühitatavad ning me peame tegutsema siis täiesti läbipaistvalt sellisel moel õnnestub meil võib-olla praegusest olukorrast välja tulla. nõukogul äh, ka endale mitte liiga häbi teha. ja nüüd saab äh, sõna komisjon. ei hakka kirjutama kirja, härra Koppmann on olnud kohal kogu selle koosoleku ajal. ning ma olen kindel, et äh, meie seisukohad on talle teada. ütleksin veel nii palju et nõukogu omalt poolt tahab ühte miljardit äh, Türgi jaoks ja, ja eelarvet ei ole, miljardit Türgi jaoks ei ole, nii et äh, tegelikult on täielik tasakaal meil parlamendi ja nõukogu vahel. kui me tahame, et neil oleks eelarve paigas, siis me peame üksteisesse suhtuma austusega. palun, härra Koppmann. suur tänu, härra äh, Artui, suur tänu selle kutse eest, austatud parlamendiliikmed. Teie lahkel loal excellent collaboration. tahaksin ma ähm, tänada teid võrratu koostöö eest ning äh, tugeva toetuse eest, äh, mille te olete andnud eelarve prioriteetidele. ma arvan, et äh, ma saan siinkohal kõnelda ka härra Oettingeri nimel, kui ma ütlen, et meievaheline koostöö on olnud võrratu ning me ootame samasugust koostööd ka tulevikus, et see protsess eduka lõpuni viia. ma pean ütlema, et ähm, Mm, uue eelarve eest vastutava peadirektora, peadirektorile olen ma viimastel nädalatel õppinud väga palju ja äh, me oleme kõik teinud äh, olulisi edusamme sisulise poole pealt, aga ma tõesti ei oodanud, eks ante, et me räägime ka inimõigustest, alandustest, ülbusest ja äh, muudest sarnastest emotsionaalsetest asjadest mis minu arvates, kui nüüd sisulise poole pealt asjale läheneda, on üsnagi värvikad äh, asjad, aga mitte võib-olla kõige produktiivsem lähenemine. Äh, mina leian, et me peame mm, vaatama äh, seda, kus me nädala alguspoolel pooleli jäime. mina leian, et teie parlamendina ja meie komisjonina oleme teinud tööd Ehm, ja jõudnud olukorda, kus me saame teid õnnitleda. Mm, te teate, et nõukogu tahtis ühte koma, ühe koma viie miljardi euro ulatuses kärpeid sisse viia ja e, teie olete väga edukalt suutnud selle nüüd kõrvale lükata ja nüüd me ei räägi mitte kärbetest, vaid juba eelarve suurendamistest. ja ma arvan, et see on väga suur saavutus. ja ma usun, et see eelarve e, mille te olete suutnud viia juba kokkuleppe eelsesse faasi, on selline, mm, mis vastab vägagi palju kodanike ja ka ettevõtete ootustele ja ma toon siinkohal mõned näited selle kohta. ma tõesti arvan, et te olete teinud võrratut tööd selle kõige toomiseks siia punkti, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend selles programmis eh, me liigume üheteist koma kahe miljardi euroselt eelarvelt kaheteist koma kolme miljardisele eelarvele, ehk siis eh, me eh, investeerime eh, üks koma kaks üks koma üks miljardit rohkem teadusvaldkonda Erasmuse puhul me näeme, et suurenemine mm, kulukohustuse vallas on kahelt koma kolmelt miljardilt ja kui ma nüüd ei eksi, siis läbirääkimistel te jõudsite kahe koma seitsme miljardi euroni. palju-palju õnne, see tähendab seda, et nelisada miljonit olete te juurde siia kaubelnud. nelisada miljonit eurot on kakssada tuhat üliõpilast, kakssada tuhat lisaüliõpilast, kes sellest programmist siis kasu saavad ja minu arvates on tegemist väga suure asjaga, mis te olete ära teinud. praegusel hetkel oleme jõudnud ka olukorda, kus äh, noorte tööhõivealgatus äh, mm, saab äh, ka lisaraha juurde sada kuusteist miljonit eurot nimelt ja ma arvan, et selge on ka see, et see on uus, värske raha, mitte kusagilt äh, mujalt võetud raha. ja mis puudutab veel prioriteete, siis Euroopa naabrusinstrument, äh, tema pidi saama ka äh, kulukohustustele raha juurde umbes saja miljoni euro ulatuses ja finantsabi Palestiinale tõlgid hakkavad varsti ära minema, lugupeetud peadirektor, nii et äh, ma tuletan äh, teile meelde. väga tore on me, äh, et me kuuleme kõike seda, mida me oleme saavutanud, aga, aga meid huvitaks ennekõike teada, mida te ütleksite selle kohta, mida me oleme siin täna rääkinud jaa, väga kahju, seda ta ei ole veel saavutanud, äh, sellepärast et te tegite selle äh, kallal tööd siis äh, e, või enne seda, kui te jõudsite järelduseni, et läbirääkimised ei olnud edukad ja me peame mm, mõistma samas, et tänu teie heale tööle ja koostööle oleme me saanud üle kaheksasaja milja, miljoni rohkem, kui nõukogu välja pakkus ja, ja mina arvan, et see on väga hea asi see näitab, kui palju edu saavutatud on ja te peaksite komisjonina selle üle uhked olema. ja viisteist lõige kolm osas oli suur ja pikk arutelu, ma tuletan teile meelde, et komisjon ei ole välja pakkunud artikkel viiteist lõiget kolm ja parlament seda ka välja ei pakkunud, kom-, vabandust, nõukogu äh, oli see, kes tõi selle äh, kompromissina sisse äh, ja finantsmääruses on see midagi uut mm, ja see on võimalus see on võimalus äh, teatud summad uuesti tagasi tuua, mis on maha kantud. ja Mm, siin arutelus jäi mulje, et finantsmäärus nõuab seda, aga ei, see nii ei ole, see on võimalus. me oleme teiega ühel meelel, et see oleks väga mõistlik, aga see ei ole automaatne, finantsmäärus ei ütle seda, et see kõik on automaatne protsess. me oleme teinud tihedat koostööd selleks, et tagada see, et seda kasutatakse, kuna see on mõistlik. nõukogu aga ütleb, et see mõte tuli viimasel hetkel eh, sisse, eh, mingeid arve selle kohta ei ole ning et on vaja rohkem aega selleks, et seda kõike hinnata. meie omalt poolt äh, kahetseme seda, et äh, nõukogu on nii aeglaselt tegutsenud, me ei mõista, miks see nii palju neil aega võtab, aga see on nõukogu seisukoht. komisjoni positsioon on aga selline, et see instrument on väga väärtuslik ning nagu te ka olete öelnud, oleks väga mõistlik seda kasutada ning kasutada seda ka süstemaatiliselt Mm, see on äh, midagi, mille suunas me kõik peaksime püüdlema. komisjon on äh, öelnud ka, et kui seda tehakse äh, siis see, kuidas seda tehakse ja millal seda tehakse, sõltub eelarvepädevate institutsioonide kokkuleppest ja koostööst seetõttu ma ei saa komisjoni poolt siin vallas midagi lubada täna. Äh, ma pean ütlema, et kui me räägime saja kuuekümne viie miljardi eurosest eelarvest, siis te olete tõesti väga palju saavutanud, te ei tohi seda eitada ja, ja eirata. Mm, te olete nõukogu äh, surunud äh, taga tema positsioonist, mis komisjoni arvates oli väga halb positsioon, nii et te olete väga head tööd teinud ja mm, ma arvan, et need erimeelsused, mis praegu on, ei ole põhimõttelised tegemist on eh, erimeelsustega, mis põhinevad erinimodaalsustel. ja eh, see puudutab kakssada miljonit eurot ainult väga suurest eelarvest. Eh, ja ma usun, et kodanikud teavad ka, et te olete väga head tööd teinud ja me oleme nüüd jõudnud olukorda, kus erimeelsused on tegelikult väga väikesed Äh, ja ma pean ka ütlema seda, et kui eelarvepädevad institutsioonid ei suuda kokkuleppele jõuda, äh, siis me peame liikuma edasi esialgsete kaheteistkümnendike juurde ja Eh, siis tähendab see seda, et me peame vaatama eelarvet, mis on sarnane aastaga kaks tuhat kaheksateist, eh, esimees rääkis ka sellest eh, juba, ja siin tulevad mängu need ohud, et ei saavutata häid tulemusi, mis te juba tegelikult olete saavutanud. Mm, see, kui eelarve jääb ilma eelarveta äh, on, on see Euroopa Liidu jaoks väga halb, viimati juhtus see kolmkümmend aastat taga, kolmkümmend kaks aastat tagasi, aastal tuhat üheksasada kakskümmend kuus mm, ja äh, kui see juhtub, siis Euroopa Liit ei saa oma tööd ka teha ja oma lubadusi täita. Teie lahkel loel, äh, kaheteistkümnendike äh, süsteem toimib niikaua, kui meil ei ole uut eelarvet. Te ütlete, et on vaja äh, nõukogus aega viisteist kolmega harjumiseks, võib-olla jaanuarikuuks, äh, kuust piisab selleks, et nõukogu saavutab see, selle ülevaate sellest. me arvasime, et äh, kolme päeva oleks lühike aeg olnud, aga, aga kaks nädalat äh, on jäänud meie hääletuseni, võib-olla selle aja jooksul jõuab nõukogu ka viisteist kolmega tutvuda, nii et me saaksime siis äh, äh, viia meie õigusloomelise tegevuse kooskõlla poliitiliste avaldustega. jaa, härra esimees, ma olen nõus, kokkulepe võidakse saavutada ka aasta jooksul äh, äh, kui, aga nend-, sellel ajal, kui kokkulepet ei ole, on kulutuste määrad madalamad, kui nad tegelikult võiksid olla või peaksid olema ja see ei ole ju soovitatav. ja kaks institutsiooni peavad kindlasti lõpuks kokkuleppele eelarve osas ka jõudma, aga ma tahaksin lisaks, enne kui ma veel lõpetan, teha ühe omapoolse lisakommentaari. ma olen väga tänulik selle ülitugeva toetuse eest, mida te avaldate artikli viisteist lõige kolme osas ja selle vajaduse osas seda kasutada, see on tõesti väga tähtis, aga ma tahaksin kõigile siinolijatele ka meelde töötada seda, et ei komisjon ega parlament äh, ei ole seda tegelikult välja pakkunud äh, oma ametlikes äh, pakkumustes ja isiklikus plaanis tahaksin öelda, et mind tegelikult veidi üllatab see, et midagi, mille komisjon pakkus välja elegantse lahendusena, on nüüd muutunud pühaks põhimõtteks mm, Mm, mis parlamendi jaoks on nii oluline, et äh, ja me ei ole veel sinnamaani jõudnud, äh, et kui alternatiiv on olemas, siis äh, te siiski valiksite selle, et kokkulepet ei saavutata Mm, see on eelarve küsimustelt vastutava peadirektori seisukoht, aga nagu ma ütlesin, me oleme tänulikud hea koostöö ja tugeva toetuse eest ja ma tõesti usun ja loodan, et kui kõik osapooled kasutavad kainet mõistust ja nutikust, on meil võimalik jõuda äh, detsembrikuus rahanduspakkuva äh, tulemuseni äh, ja kui ma praegu asjade seisu vaatan, siis ma usun, et selle tulemuse üle peaks parlament äärmiselt uhke olema, aitäh! aitäh! Te saate aru, me pole siin notari kabinet, et alla kirjutada nõukogu nõudmistele, me oleme poliitiline institutsioon ja, ja me vastutame oma tegevusega kodanike ees. nii. Ra-, raportöör lühidalt eh, eh, tõlgid juba pikendasid oma tegevust. suur aitäh ka tõlkidele toetuse eest. ei saa öelda, et Euroopa Parlament eh, soovib välja venitada valimisteni, teeme kõik selleks, et eh, eelarve oleks oma nime vääriline ning meie komisjon ja parlament ei, eh, ka mina isiklikult ei soovi midagi venitada kõige vähemalgi määral. nii ei saa öelda. ei saa öelda ka seda, et Euroopa eh, parlamendi tegevus tekitab probleeme, meie pakkumine on täiesti tõsiseltvõetav, oleme väga eh, eh, kindlad oma seisukohas artikli viisteist kolm juurde. sest see on lihtsalt vaidluspunkt nõukogu ja meie vahel ja meie jaoks on see ehm, põhimõtte küsimus, see instrument eh, ei olnud maikuus olemas, juulis aga see tekkis ja kui see instrument on olemas, soovime me seda kasutada. nõukogu soovib, eh, et meie eh, teeksime ära musta töö mida nad ise ei suuda teha, nad ei ole piisavalt julged, et teha seda liikmesriigidel, ehk siis finantseerida Türgi instrumenti ja teiseks äh, nad eelistavad äh, nii-öelda värsket raha panna ja näitavad näpuga meie poole, et me, meie äh, muudkui nõuame uut raha liikmesriikidelt. seda ütlevad ministrid, kui nad koju lähevad. Euroopa Parlament äh, nõuab äh, aina rohkem liikmesriikidelt. Äh, meie tahame raha, mis äh, on Euroopa Parlamendi käsutuses ja Euroopa eelarves. meie ei soovi midagi uut liikmesriikidelt, soovime raha, mis juba on olemas ja sellepärast me oleme niivõrd järjekindlalt oma seisukohtade juures. ja komisjoni poolse ettepanek peab Eh, olemas ühisotsuses, suur aitäh! üks küsimus lihtsalt. Eh, eh, mis saab Türgist? Je rattrape simplement le montant de 2018 senikaua, kuni kokkulepet ei ole, jäetakse sama summa juurde kui kaks tuhat kaheksateist, niisiis nõukogu peab olema avatud. suur aitäh arutelu eest. parlament väljendas oma seisukohta ja ja loodetavasti komisjon suudab veel jõuda kokkuleppele ja kallid kolleegid, räägige äh, ajakirjanikega äh, ja äh, leidke kontakte ka valitsuste juures. et äh, äh, poliitiliste kõnede ja eelarveotsuste osas on ka mingisugune kokkulepe. Ah, ei, viisteist null null. Quatorze heures trente. Pardonnez-moi, moi j'ai 14h30 ici.